Uh, welcome to everybody. tere tulemast kõigile, me saame nüüd pihta hakata. eile olid meil väga põnevad uh, arutelud. ma eeldan, et kolleegid veel alles tulevad, aga peame pihta hakkama. sest et meie külaline on ka kohal ja oleks viisakas pihta hakata. Lähen nüüd edasi itaalia keeles ma tahaksin tervitada täna siin koosoleku alguses äh, teemaga, mis on meile väga oluline. ja me muidugi soovime seda teemat äh, käsitleda äh, väga põhjalikult. me teame väga hästi, et kultuurikomisjoni ja parlamendini oleme me soovinud, et lisaks investeerimiskavadele pööratakse samuti tähelepanu kultuurile ning loovtööstusele ning äh, seetõttu on ka põhjust täna nende teemadega tegeleda ja nüüd selgitabki meile Euroopa Investeerimispank äh, seda, mis on tehtud ja kuhu me oleme jõudnud. tahaksin tervitada siin kohe härra Harald Gruberit, kes on Euroopa Investeerimispanga digimajanduse hariduse üksuse direktor kolmandal detsembril eelmisel aastal toimus meil parlamentidevaheline konverents, eh, kus me käsitlesime noorsoo- ning hariduse teemasid siin Brüsselis, eh, viibis ka härra Krüber. ning ka teie osalesite siis omapoolse eh, panusega. ja me jõudsime kokkuleppele sellesse, et Euroopa Investeerimispank peab investeerima nii haridusse kui ka loovtööstusesse. muuhulgas räägiti sellest, et EIB üheks kohustuseks on, on võtnud endale siis äh, kohustuse edasi töötada nendes valdkondades, neil on kaks äh, programmi, oskused ja töö, äh, noortesse investeerimine, toetatakse seeläbi just VKE-sid, mis on loodud noorte poolt ning samuti toetatakse kutsekoolitust. tahaksingi siinkohal anda nüüd sõna lugupeetud härra Gruberile pean ütlema, et meile valmistab muret aga see, et küll on räägitud väga olulistest investeerimiskavadest seoses Junckeri plaaniga, aga läbi selle uue süsteemi tuleks nüüd pakkuda võimalusi nii Euroopas kui ka liikmesriikide tasandil võimaldatakse investeerida neisse sektoritesse, kus me teame tegelikult, et ettevõtlusrisk on kõrgem. ja siin pean silmas eelkõige just väga väikeseid kultuuriettevõtteid. ning tulemusi me ei saa ka hariduses ju kohe näha, aga tegemist on pigem sellise ekspertiisiga ja tulemused on küll väga olulised, aga nendeni jõudmine võtab väga palju aega. tegemist on sotsiaalse investeeringuga, investeeringuga oskustesse ja ütleksin ka, et sotsiaalsesse ühtekuuluvusse. nagu näeme, raamistik on siis keerukam. meil on vaja sihtmärgistatud strateegiat. teate väga hästi, et hiljuti jõuti kokkuleppele parlamendi presidendi komisjoni ja kommunikatsiooniüksuse vahel selles osas, kuidas liikmesriikides selgitada äh, erinevatele osapooltele äh, seda, mida üritatakse teha, kohal äh, saadetakse siis ka parlamendi esindajad ning ka kohalike ametite esindajad osalevad. ja eesmärgiks on siis tõsta teadlikkust ja so-, soodustada investeeringuid ma arvan, aga me ei saa ainult äh, siin jääda passiivseteks ootajateks, äh, oodata projekte. kuid me peaksime üles näitama ka proaktiivsust ning me peaksime selgitama, mida, mida tehakse praegu, selleks äh, luuakse ka see portaal nii et me teame, et praegu on veel teatud äh, segadust äh, tehtavate ümber, aga nüüd annan sõna meie külalisele, äh, kes siis kümne-viieteist minuti jooksul ka slaidide abil selgitab meile seda e, Euroopa Investeerimispanga projekte, palun. Thank you very much, Miss Costa. aitäh, proua Costa. minu jaoks on väga suur au siin olla, suur tänu selle kutse eest olen ette valmistanud mõned slaidid ja sooviksin nende abil teile tutvustada seda, mida teeb pank äh, selleks, et võidelda noorte tööpuuduse vastu. ma räägiks sellest üsna üldjoontes ja siis räägiks mõningatest äh, spetsiifilistest valdkondadest, mis on huvitavad kultuurikomisjoni jaoks tahaks teile meelde tuletada, et äh, see on äh, ülevaade meie eelmise aasta äh, üleva-, tegevustest, me oleme poliitika alusel tegutsev pank ja noorte tööpuuduse vastane võitlus kuulub eelkõige kahte valdkonda, üks neist on innovatsioon, seal on väga oluline haridus, meie käsitame haridust äh, kui tegevust, äh, mis edendab innovatsiooni, see on väga oluline selleks, et äh, tõuseks tootlikkuse tase meie majanduses ja teine lai valdkond on VKE-d, sest väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on need, kes eelkõige loovad töökohti noortele ja kui mõelda Euroopa Investeerimispangale, siis oluline aspekt on see, et tegemist on pangaga, mis rahastab projekte. meie peamine eesmärk on anda laene, aga laenud peavad olema siis tagatud projektidega, need ei ole mingid laenud iseenesest, vaid kõik need laenud peavad olema seotud konkreetsete projektidega Te võite neid äh, käsitleda varadena, siin on tegemist vara loomisega, see vara võib olla näiteks materiaalne, nagu näiteks äh, mingisugused äh, teed, maanteed või telekommunikatsioonitaristud või siis ka mittemateriaale nagu teadusuuringud ja arendustegevus. Te võib-olla, see on võib-olla mittemateriaalne, aga kahtlemata on tegemist varaga, kuna see tagab tulevikus sissetulekuid mis tulenevad sellest varast. ja noored on Euroopa jaoks samuti väga suureks varanduseks ja me ei kasuta seda varandust asu-, arukalt, me ei investeeri piisavalt ja seetõttu Euroopa Investeerimispank on mõelnud, et kuidas me saaksime investeerida noortesse, nii et noored oleks varanduseks meie jaoks. mida, me peame edendama noorte võimekust, nende oskusi selleks, et meil ei oleks tegemist no, kaotatud põlvkonna, kaotatud sissetuleku, kaotatud äh, jõukusega, nii et see on väga oluline aspekt äh, panga jaoks, kui me tegeleme noorte tööpuuduse probleemiga. me vaatame just nimelt, et kuidas äh, luua vara. pank ei saa ühtegi projekti niisama rahastada, see projekt peab olema hea ja meil on peamiselt kolm parameetrit, mille alusel me projekte hindame projektid peavad olema ähm, majanduslikus mõttes põhjendatud, kas see on äh, laiemas mõttes äh, ühiskonna jaoks hea, kas see tehniliselt on teostatav ja kolman-, kolmas parameeter on, et äh, kas projekt on võimeline rahalises mõttes ise hakkama saama, et kas panga vaatepunktist lähtudes on see projekt võimeline genereerima piisavalt palju sissetulekuid selleks, et äh, laenu tagasi maksta. Need on meie peamised äh, kriteeriumid, kui me projekte hindame ja mis puudutab nüüd äh, noori ja investeeringuid oskustesse, siis see, need programmid käitusid väga äh, vähese, väikese etteteatamise ajaga, pank äh, tegi mõningaid ettepanekuid, äh, nõukogu kinnitas need ja ma näitan teile mõningaid detaile, mis puudutab noortesse investeerimise programmi. tõesti, etteteatamise aeg oli väga lühike, pank alustas lühiajalise programmiga ja seda programmi kaasrahastas äh, põhimõtteliselt Euroopa Komisjon, kuus miljardit aastas oli ette nähtud äh, kahe samba jaoks, üks samma, sammas oli oskuste sammas ehk äh, pakkumiste poolne mm, programm, et vaja oli noortele anda piisavalt oskusi, et nad oleksid võimelised kiiresti tööturule lõimuma et neil oleksid sellised oskused, mida saaks kasutada tööturul, see oli siis üks osa, kolm miljardit oli ette nähtud selleks, ja teine oli siis nõudluspool, et kes annavad tööd noortele, peamiselt VKE-d, see tähendas siis eh, stiimulite loomist VKE-dele, et nad võtaksid tööle rohkem noori inimesi. ja töökohtade ehk nõudluse poolel on erinevaid instrumente, mida kasutati, mõned instrumendid olid juba olemas, olid juba olemas, neid veidi tugevdati, näiteks kogu see äh, mikrorahastamine, mida Euroopa Investeerimisfondist on tehtud ja ka VKE-de ja keskmise turu kapitalisatsiooniga ettevõtete osa Äh, mis tähendab siis äh, vahendatud laene äh, VKE-dele. me ei pea siin erinevate etappide detailidesse laskuma, sellepärast et tõesti etteteatamisaega oli väga vähe, mõnede asjade puhul oli vaja alustada järgmisel kuul ja kui programm edasi arenes, siis me saime veel jätkata te teiste etappidega, see praegu kõik ikka veel on töös ja mis puudutab äh, nüüd oskuste poolt, siis äh, osaliselt on siin tegemist ka taristuga. Euroopa kannatab selle all, et ei äh, investeerita piisavalt haridustaristusse. keskmiselt OECD andmete kohaselt tuleks kümme protsenti hariduseelarvest investeerida haridustaristusse, aga viimasel kümnel aastal Euroopas on äh, see määr olnud märkimisväärselt väiksem. nii et e, et me saime aru, et et taristu, mis on väga hea asi pankade jaoks, tegemist on pikaajaliste äh, Ähm, investeeringutega materiaalsetesse varadesse, see on pankade jaoks alati väga hea e, ja seetõttu soovisime rohkem investeerida taristusse, et taristu oleks parem, kõrgema kvaliteediline, et e, kas taristu on õiges kohas, vahel on tegemist demograafiliste muutustega, koolid asuvad vales kohas, nii et e, need on väga põhilised, väga põhimõttelised asjad, aga viimasel kümnendil on need jäetud hoolitu-, hool-, hooletusse ja siis äh, nii-öelda mittemateriaalsed äh, valdkonnad, aga lähtusime ikka põhimõttest, et noorte oskused on suur varandus ja oluline on koolituse osa, pank hakkas tegelema sellega, et kuidas saaks panga abil edendada koolitusprogramme, kuidas oleks võimalik mm, saada paremaid õpetajaid, me hoolitsesime siis programm, programmide eest nii õpetajad, nii noortele kui õpetajatele. ja on ka programme, mis puudutavad äh, Äh, seda, et kuidas äh, vähendada tõkkeid äh, juurdepääsul haridusele, et näiteks laenud või mobiilsus, need on kõik erinevad tegevused, mida pank on hakanud rahastama. enamus panga tegevusest loomulikult toimub põhivaldkondades ehk taristuinvesteeringutes, aga pank tõesti teeb suuri jõupingutusi ja ma toon mõningaid näiteid siin äh, hiljem. ja me, et kuidas selliseid asju on võimalik teha. üsnagi suures mahus me keskendume siiski nii-öelda nendele pehmetele aspektidele kui projektide puhul. siin on ähm, kiire ülevaade äh, tule, tegevuste tulemustest aastatel kaks tuhat kolmteist, neliteist, siin on äh, näha, et need eesmärgid, mis me endale püstitasime, saavutati väga ja isegi mindi väga palju rohkem üle nendest eesmärkidest. VKE-dele laenamine, mis oli seotud siis tingimusega, et nad peavad kas noori koolitama või äh, neid tööle võtma, see oli väga edukas, aga ka oskustesse investeerimise osa mis puudutas siis pakkumise poolt, ka seal lähevad asjad üsna hästi. siin slaidil te näete, millistes riikides neid programme kohaldati. Ka-, siin oli juttu aastatest kaks tuhat kolmteist, aga siin aastati on asi üsna erinev, näiteks ühel aastal on mingid suured projektid, aga järgmisel aastal ei ole äh, nii et eh, need asjad siin muutuvad aasta-aastalt, aga siin ära toodud akt-, aktiivsed riigid, et kus kõige paremini on reageeritud nendele algatustele, meil tegelikult ei ole mingit eh, piirangut, meil on eh, mi-, minimaalselt viis miljardit ette nähtud, aga ülempiiri tegelikult ette nähtud ei ole ja teil on need slaid, äh, slaid äh, olemas ka teie dokumentides, aga nüüd räägiks järgmisest etapist, et äh, mis tuleb siis nüüd EFSiga seoses, Euroopa strateegiliste investeeringute fondiga seoses, ma detailidesse ei laskuks, aga tahaksin välja tuua selle, et EFSi põhimõtteliselt ei muuda Euroopa Investeerimispanga äh, tegevust metodoloogilisest aspektist. pank äh, rahastab äh, ikkagi projekte, mis peavad olema head. ma rääkisin just äh, parameetritest, majanduslikult head projektid, tehniliselt teostatavad ja piisavalt sissetulekuid genereerivad projektid. on kaks mõõdet mis kaasnevad EFI, EFSiga, esmalt maht, äh, investeerimispank saab äh, rohkem äh, laene anda ja teine aspekt on see, et pank saab võtta ro rohkem riske. me saame nüüd rahastada ka selliseid projekte, mida pank varem ei oleks saanud rahastada, kuna raha kuna finantsriskid oleks olnud liiga kõrged mõningate projektide puhul. nii et äh, see on äh, äärmiselt oluline, kuna peamine mõte EFSi taga on see, et äh, EFSiga soovitakse kaasata suurel määral ka erakapitali ja erakapital on aldis rohkem riske võtma. loomulikult selline valdkond nagu haridus mis äh, tegelikult on ju üks strateegilistest äh, sektoritest, äh, siin on ju ära toodud need strateegilised valdkonnad. loomulikult on siin täidetud kõik need rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid, aga invest-, hariduse puhul on, peitub raskus selles, et väga suurel määral on tegemist valdkonnaga, kus domineerivad avaliku sektori investeeringud ja panga perspektiivist avalik sektor on väga hea partner, risk on suhteliselt väike, aga teisalt on väga raske invest-, mobiliseerida erainvesteeringuid, kui tegemist on avaliku sektori ettevõtmistega, nii et vaja on väga põhjalikult järele mõelda selle üle, kuidas erainvesteeringuid kaasata, ähm, kui tegemist on taristuga, siis äh, on võimalik teha avaliku ja erasektori partnerlusi, need äh, loomulikult peavad olema väga hästi läbimõeldud, et äh, tagatud oleks, et kõik osapooled võidavad nendest projektidest, aga me näeme väga palju avalikus, erasektori kaasatust näiteks kutsehariduses Ehm, just nimelt oskuste puhul on erasektor väga hea, kui tegemist on sellega, et vaja on noortele inimestele õpetada tegelikult vajaminevaid oskusi. nii et me mõtleme järele selle üle, et me võiksime koolitusprogramme toetada, millega e, ettevõtjad ise välja on tulnud, sellepärast et e, ettevõtja jaoks tähendab e, inimese koolitamine ju kulusid, kui on vaja saata keegi inimene kooli ähm,, siis see tähendab kulusid. aga kui ähm, ettevõtja koolitab kedagi, siis see tähendab seda, et ähm, kool, õpetatakse väga äh, põhilisi asju, et vaja on õigel ajal üles tõusta, minna tööle, aga ka õpetatakse oskusi, mida on vaja töö, töötamiseks. nii et ettevõtted raha, investeerivad sellesse, me üritame äh, neid investeeringuid, mida ettevõtjad teevad, käsitleda investeeringutena nii et on sellised tööhõiveprogrammid, mida ettevõtjad on käivitanud, meie mõtleme järele selle üle, kuidas meie oma finantstoodetega saaksime selliseid programme eh, ka toetada. siin on slaidil, on näha, milliseid eh, finantstooteid eh, me saame kasutada, neid saab kasutada ka EFSiga võivad olla väga väiksed projektid, aga ka väga suured. väga väiksed projektid, nendega on tegemist mm, eelkõige erasektori puhul ja neil on kõrge risk ja neid on vaja siis koondada erinevat tüüpi institutsioonidega, näiteks Euroopa Investeerimisfond koondab põhimõtteliselt väikseid projekte või kui tegemist on suuremate projektidega, siis võib pank ise sellega tegeleda. ja tulles tagasi nüüd selle juurde, mida teha saab, me võime siin öelda avaliku erasektori partnerluste peale või siis avaliku sektori äh, põhiste mm, äh, ettevõtmiste peale, näiteks VKE-d või ähm, kui tegemist on loovtööstusega, siis äh, seal on väga palju VKE-sid või ka mingeid ühistuid. ja neid saab toetada samuti ka EFSI vahenditest, näiteks äh, Euroopa Investeerimisfond tegeleb erinevate äh, Äh, projektide väljatöötamisega. nii et äh, eriti kui tegemist on äh, erasektori mm, baasil toimuvate tegevustega, siis nad annavad väga suure panuse EFSI eesmärkide saavutamisse. aga väga oluline on see, et kuidas pakkuda välja projekte, sest EFSI-l on ka nii-öelda nõuandev äh, moodul ehk antakse eh, siis projektide arendajatele võimalus eh, saada eh, konsultatsiooni, nii et neil oleks võimalik saada rahastust erinevatel, erinevatest panga investeerimistoodetest. nii et ehm, siin on erinevaid võimalusi, aga vaja on tõesti äh, väga loomingulist mõtlemist vaja nendelt kogukondadelt, kes ähm, soovivad saada rahastust. aga probleemiks ei ole mitte tingimata rahastamine, kui äh, projekt iseenesest on hea, raha meil on, aga probleeme on selliste projektide loomisega, mida oleks võimalik meie finantstoodete abil toetada Eesti puhul on see suurepärane aspekt, et seal ei ole mingeid sektoripõhiseid piiranguid, et kui näiteks on tegemist mingite haridussektori või loovtööstuse projektidega, siis mina siin küll mingeid piiranguid ei näe, et me ütleksime, et ei, nüüd neid projekte on liiga palju. kui projektid on hästi välja töötatud, siis meil tegelikult siin mingeid piiranguid ei ole.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 haridusest ja natuke rohkem ka veel loovtööstusest. kas te ootate projekte või siis võib-olla saate enda poolt välja pakkuda mingeid platvorme, julgustamaks siis nende projektide esitamist? Sorry, I think the, the first example that I jah, ma arvan, et esimene näide, mis mul siin on, see on hea näide, sest äh, seda saab kohandada ka loovtööstusele see on äh, siis ähm, koostööprojekt ühe Hispaania pangaga, üritatakse kõrghariduse vallas äh, projekte edendada, see pank, pank üritab äh, näiteks anda üliõpilastele õppelaene ja õppelaene saab kasutada nii et on väga palju väikelaene, mis siis koondatakse ja tagasimaksmine sõltub äh, edukusest. et äh, kui äh, üliõpilane ei saa tööd ja ei ole võimeline tagasi maksma laenu, siis peab pank selle maha kandma, aga enamus üliõpilastest on võimelised tagasi maksma. nii et see on ähm, midagi, mida krediidiasutused saavad toetada. kui te mõtlete samasuguste projektide peale kultuurisektoris, näiteks audiovisuaalsektoris, siis äh, ka seal oleks võimalik äh, sellist tegevust arendada. kui on piisavalt palju tegevusi ja neid on võimalik toetada, siis äh, võib äh, Äh, anda rahastust äh, näiteks laenude äh, kaudu. ja teine näide, taristu, haridustaristu. Prantsusmaa tehnilised lütseumid ehk kutsehariduskoolid Prantsusmaal on väga vähe nendesse investeeritud, nad üritavad Äh, korvata seda puudujääki hoolimata kõigist rahalistest raskustest. Mm, poliitikakujundajad on saanud aru, et vaja on selle valdkonnaga tegeleda, te võite mõelda ka kultuurisektori äh, taristu peale, et kas näiteks on sellised, selline taristu olemas, kus on võimalik mingisuguse tegevusega tegeleda, te võib-olla selle te,, seda tegevust ei saa edendada, aga te saate vähemalt luua taristu, et äh, seal oleks võimalik erinevaid tegevusi arendada. kui sellele mõelda, siis ähm, tõesti tihti on tegemist sellega, et ähm, puudu on platvorm, see võib olla füüsiline või ka virtuaalne, kui tegemist on digitaalvaldkonnaga. näiteks pank on toetanud äh, erinevaid projekte, mis on digitaalsed või audiovisuaalsed, kõige olulisem näiteks Rovio Angry Birdsi looja, tegemist on loovtööstusega äh, tarkvara vallas mängude tootjaga. see on näide valdkonnast, kus Euroopa on maha jäänud, sellepärast et enamus digitaalsest tegevusest, digitaalse sisu loomisest äh, toimub ju USA-s, aga meil on ka Euroopas väga palju loomingulisi inimesi, e-, võib-olla isegi rohkem kui USA-s ja selle asemel, et inimesed peaksid USA-sse välja rändama, tuleb luua võimalused, et andekad inimesed saaksid siin oma andeid kasutada. et selles valdkonnas võiks tuua näiteid veelgi. suur aitäh, väga põhjalik ülekanne ja me mõistame, et see valdkond on väga keerukas nii et me näeme, et siin on ka selline kriteerium, mis tähendab seda, et Kadeesi vahendeid saab kasutada ja nad võivad lisanduda. nüüd aga annan sõna kolleegidele, kes sõna palusid, meil on veerand tundi aega. Eh, kolleeg Kammerevert ja Truppel, kas teised ka soovivad? suur tänu! aitäh, et tutvustasite meile täna seda teemat. mul on üks küsimus, mis puudutab eelkõige haridusvaldkonda. haridusvaldkond on ju äärmiselt tundlik valdkond, kus meil on suuresti ka riiklik vastutus hariduse sisu eest. ja kui me räägime siin erasektori investeeringutest, siis reeglina mõtleme selle all selliseid investeeringuid, mille eesmärgiks on lõpptulemuseks saada ka mingit laadi kasumit. ja haridusmeetmete puhul äh, tuleks äh, selles küsimuses olla tõesti väga ettevaatlik, sest et ma arvan, et me keegi ei poolda hariduse täielikku erastamist. sellepärast on ka küsimus, kui teie ette jõuavad haridusvaldkonnast sellised projektid, siis kuidas tagatakse see, et nad on kooskõlas riiklike, kohati ka piirkondlike haridussüsteemidega ja nende eesmärkidega, mis haridusvaldkonnale on seat-, seatud erinevates äh, piirkondades ja nendes liikmesriikides. ja eriti terav on see küsimus äh, kutseõppe vallas, seal on ettevõtetel eriti suur huvi, et äh, tööturule jõuaksid, jõuaks kvalifitseeritud tööjõud nii et siin on ka väga oluline anda vastutus muuhulgas eraettevõtetele, näiteks duaalsete väljaõppesüsteemide loomisel, kuid eriti ähm, kõrghariduse, sekundaarse, keskhariduse ja täiskasvanuõppe puhul tuleb olla ettevaatlik, et ähm, programmide puhul ei oleks esmaeesmärgiks kasumi maksimeerimine hariduslike eesmärgide asemel et siis ei rahastataks selliseid projekte, mis võivad mingil määral isegi sattuda vastuollu tegelike hariduslike eesmärkidega. Helge Truppel. palun, Helge Truppel. aitäh ja aitäh ettekande eest. tahaksin teada, milline on teie arvamus äh, EFSi võimaluste kohta, milline on, on äh, selle väärtuse loomemajanduse äh, vallas, kas saaksite meile tuua näiteid taotluste arvu kohta ja kui paljud taotlused rahuldatakse ja võib-olla saaksite ka midagi öelda ka äh, selle uue finantsinstrumendi kohta äh, loomamajanduse arendamiseks loova Euroopa programmi raames, kas siin on mingisuguseid seoseid äh, sellega, mida te kirjeldasite? ning äh, kas on tagatud see, et ka väikesed kultuuriprojektid äh, saavad toetust taotleda? aitäh, kolleeg Pirde. Euh, jah, aitäh nende äh, selgituste eest. minul oli VKE-de ja holdingute kohta küsimus. Te teate, et VKE-del on tihti kas või liiga vähe personali, et keerukaid vorme täita holdingutel natukene, on natukene vähem probleeme sellega. seega me peaksime olema väga ettevaatlikud, vältimaks olukorda, et lõpptulemusena ainult suured holdingud osalevad, aga VKE-d, kellel on suuremaid raskusi, ei saa osaleda. ometigi VKE-d on need, millel põhineb äh, meie riikide rikkus ja muuhulgas ka Prantsusmaa rikkus. suur aitäh ja kolleeg Evan! Thank you. Ähm, aitäh. suur tänu ettekande eest. kahju, et ei kaasanud sinna äh, Sonsi ülikooli, et teda ei mainitud neil slaididel, sest et meil on äh, tegelikult äh, suurepärased tegevused, mida IP on toetanud ja mille üle me oleme väga uhked. tahtsin esitada ühe küsimuse, mis puudutab kohalikke omavalitsusi viimastel kuudel äh, näiteks äh, Walesi pealinn Cardiff kavatses teha tohutuid kärpeid kultuurieelarves, mis oleks oluliselt mõjutanud paljusid kultuuriprojekte linnas. Õnneks äh, need kärpeid siiski ei tehtud, kuid kas on võib-olla võimalus teha koostööd kohalike omavalitsuste ja kunstisektoriga, luua võib-olla selle konsortsium, et et oleks võimalik midagi ette võtta, kui sarnane olukord tulevikus peaks tekkima, mis võimaldaks siis neil teatritel, kinodel jätkata oma tööd, võttes arvesse, kui pakiline on olukord avaliku sektori kärbetega Bardzo dziękuję. Ja z dużym zainteresowaniem. Suur tänu. Kuulasin suure huviga. Üks hetk, palun. Kuulasin suure huviga e, teie ettekannet. põhimõtteliselt oli seal vastus ühele küsimusele, mille esitasin eile volinik Navratšitšile. küsisin temalt, kuidas oleks võimalik saavutada sünergiat haridusprogrammide vahel ühest küljest ning Junckeri kava vahel või koostöös äh, investeerimispangaga või erasektori osapoolte äh, puhul. põhimõtteliselt te vastasite täna sellele küsimusele, kuid mul oleks äh, veel üks lisaküsimus. kas oleks võimalik seda sünergiat veelgi suurendada seeläbi, et koostöös äh, haaratakse ka tõukefondid, ühtekuuluvusfond ning ka projektid nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend. minu koduriigis Poolas on meil teatavad tõkked, mis puudutab äh, investeeringuid VKE-desse ja nendega kaasnevaid riske. see risk on tegelikult väga oluline punkt, sest küsimus on selles, et kes, kes kannab selle riski, kui mõni projekt täielikult ebaõnnestub. nii et äh, mida võiks siin ära teha selliste programmide puhul nagu Erasmus, aga ka teiste suurte äh, programmide puhul? kohal on ka komisjon, kas keegi soovib äh, teist sõna võtta, palun? Thank you uh,, I will. aitäh. alustame siis ise, võib-olla teised kolleegid tahavad veel midagi lisada, aga mina tahaksin kõigepealt tänada härra Gruberit väga huvitava ettekande eest. kordaksin võib-olla seda, mida tegelikult ka juba härra Gruber ütles, et sest aruteludes liikmesriigid oleme märganud samasuguseid trende selles osas, kuidas nad ähm, projekte taot-, äh, projektitaotluse esitavad. Äh, eelmisel aastal toimus meil äh, ühine konverents komisjoni ja investeerimispangaga, et tõsta teadlikkust investeerimiskava potentsiaalist ja võimalustest ja et mobiliseerida erinevaid sidusrühmi, kes võiksid projekte edendada. ning ähm, sellel konverentsil oli kaks põhilist järeldust vähemalt hariduse osas. esiteks on probleem väga väikeste äh, projektidega ja nagu te ütlesite, härra Gruber, on tõepoolest äh, teatav pudelikael nende puhul, need väikesed projektid ei, ei suuda äh, koonduda, see tundub olevat üks suur tõke ja teine probleem, mida ka mainisite, on see, et vahel on avaliku erasektori rahastuse segamine keeruline on teatavaid äh, juriidilisi takistusi sellele, et äh, neid kombineerida mõnedes riikides. ja samuti jõudsime konverentsil järeldusele, et tuleb selgitada äh, või siis hajutada hirme, et investeerimise instrument toob, toob kaasa hariduse äh, Ähm, privatiseerumise, nagu tegelikult äh, aga see nii ei ole. Ähm, nagu te ütlesite, härra Kuuber, meil on suuri rahastamisprobleeme, kohati on, on suured äh, lõhed ja sellepärast peamegi äh, tegema jõupingutusi, et täiendada ra-, rahastust. nüüd mida ette võtta nende takistustega? komisjoni poolt me püüdsime kaaluda erinevaid võimalusi, üks neist, ähm, mida tahaksime teha koostöös investeerimispangaga, on uurida, kas oleks võimalik aidata projekti, projekte äh, ühendada näiteks investeerimisplatvormi abil. meil ei ole veel vastuseid, aga me püüame leida lahendusi. lõppude lõpuks peavad projektide läbiviijad ise tegutsema, me ei saa seda nende eest teha, aga loodetavasti saame neid abistada ja siis muidugi see mm, mm, seeringute keskus on ka väga oluline, et äh, viia tehnilisi eksperte ka kohalikule tasandile ja aidata läbi viia projekte. lõpetuseks, mis puudutab erinevaid rahastusinstrumente, siis ma arvan, et see on väga oluline teema, eriti seetõttu, et äh, komisjon tuleb äh, siis mais välja oskuste programmiga, kuidas ähm, siis kasutada need erinevad instrumendid, mis meil on Euroopa tasandil muidugi, ähm, EFSI, aga ka struktuurifond ja võib-olla ka äh, äh, ka Erasmuse Euroopa kaks tuhat kakskümmend, nii et äh, ma loodan, et me suudame teha head koostööd Euroopa tasandil, et kõike seda realiseerida, suur tänu! E, suur aitäh ja palun ka teie kolleeg, aga tehke lühidalt suur tänu, Grõu peadirektoraadi poolt tahaksin lisada, et kümnendal märtsil kutsume tegelikult härra Gruberi veel kord külla, me korraldame sidusrühmade seminari, meil on seal erinevad e-, ettevõtted, valdkondlikud erialaorganisatsioonid, loovmajandusest erinevad ettevõtted, kes on huvitatud sellest teemast ja ka eh, teised äh, peadirektoraadid osalevad, näiteks Regio peadirektoraat, nii et äh, see oleks hea võimalus uurida võimalikke sünergiaid rahastusprogrammide puhul. aga lisaks oleme juba alustanud tööd ka erinevate assotsiatsioonidega, mis puudutab ähm, projektide äh, ühendamist, äh, nii et seal on ka võimalik arutada kõiki neid teemasid ja kui soovite, siis võin teile edastada lähema info selle seminari kohta. So good morning um.... tere hommikust. Connect peadirektoraadi poolt tahaksin midagi öelda läbirääkimiste seisukohta, mis puudutab kultuuri ja loome majandust ja eh, siis äh, äh, me, me oleme peagi allkirjastamas delegeerimiskokkulepet tõenäoliselt kevadel ja samal ajal äh, Äh, oleme juba ka teavitamiskampaaniat alustanud koos, koos peadirektoraadiga ja me teeme seda läbi loova äh, Euroopa äh, infopunktide kaudu, mis on liikmesriikides, nii et meil tuleb mitmeid tegevusi, et mobiliseerida võimalikult palju osapooli kultuurisektorist. suur aitäh ka komisjonile ja mina tahaksin omalt poolt ütelda, et äh, te tõesti väga selgelt rääkisite sellest, millised on äh, riskid ja võimalused ja takistused. kolleegide ja komisjoni sõnavõtust tuli välja, et ilma selle, kui me proaktiivsust üles ei näita ja ilma platvormita projektide jaoks on võimatu, et VKE-d, eriti just haridusmaailmas, suudaksid kuidagi reageerida me peame seda küsimust käsitlema prioriteetselt. Äh, kindlasti on ka muid äh, sektoreid, äh, kelle jaoks on see väga oluline. ja veel üks mure on muidugi mõista tulemused, aga siin kaks küsimust. ma tean, et praegu töötatakse ühe portaali loomise ümber tahaksin teada, millised need projektid on, mis on sellega seotud. kas tegemist on informatiivse portaaliga? lisaks teadvuse tõstmisele ja teavitamisele, mis, mida see portaal veel võiks pakkuda ja veel investeeringud mis nüüd tulevad äh, erinevatelt sihtrühmadelt, kas tegemist on Euroopast tulevate vahenditega või Euroopa väliste vahenditega samuti? ma usun, et äh, ega me täna selle teemaga lõpetada ei saa, tegemist on alles esimese kontaktiga meie vastu, mis oli küll paljulubav. ja ma ütleksin, et need kaks valdkonda on tõesti väga paljulubavat äh, kasvu äh, aspektides, äh, sotsiaalsete küsimuste koha pealt samuti. viis protsenti SKT-st katab loovtööstuse, tegemist on väga olulise sektoriga seega me praegu arutame ka uusi rahastamisvahendeid, võimalikke rahastamisvahendeid, aga ma leian, et me võiksime siin edasi töötada ka EFSI mudeli alusel, kuid igastahes tuleb äh, kaaluda kõiki võimalikke lahendusi. kokkuvõtteks äh, on teile ligi viis minutit. palun. jah yeah. uh,, thank you very much uh,, thank you. suur tänu suur tänu kõigi kommentaaride eest. ja ähm, kommenteerin siis, siis nende esitamise järjekorras. kõigepealt, mis puudutab sisulist poolt, siis jah, loomulikult kui äh, investeerimispank kaasab erasektori rahastust haridusvaldkonda, siis loomulikult me teeme selge eristuse, et mis on hariduslikud eesmärgid ja mis on taristu. ja loomulikult erasektor tegutsebki kõige aktiivsemalt taristu infrastruktuuri pakkumise äh, vallas. see ei mõjuta hariduse sisu. see võib veidi muutuda kõrghariduse vallas, kus on võib-olla päris hea, kui äh, on teatav konkurents äh, era- eh, ja avaliku sektori vahel, mis puudutab sisu. erasektoril on ka väga, väga tugevad teadmised, eh, väga, väga palju teadmisi, mis puudutab kutseõpet, eh, nii et see ei pruugi alati halb olla, aga muidugi teatud oskused siin on. mis puudutab EFSit ja loomemajandust siis arvan, et on veel üsna palju ruumi laiendada laenu andmist selles sektoris. kuid ma usun, et küsimus on selles ja nõuandekeskus võib selles osas olla kasulik, et on veel vaja tegeleda sellega, kuidas luua projekte. siin on suuresti suuresti küsimus äh, taristus, investeerimispangal on pikk ajalugu ähm, just taristu osas toet-, toetam-, toetamisel ja see on seotud ka ka äh, linnalise arenguga, ähm, kui me võtame siin näiteks äh, ooperimäed, siis ähm, neil on selgelt seal oluline roll mängida. nüüd kui rääkida VKE-dest, siis nagu slaidil ka nägite, siis nemad on tõesti võtmetähtsusega, et lahendada probleeme haridusvaldkonnas. Euroopa Liidu VKE-d on äärmiselt elujõulised ja ma arvan, küsimus on selles, et on vaja, et inimestel oleks õiged oskused, et VKE-del oleks võimalik tööle võtta noori inimesi nii et äh, ma arvan, et on selge, et VKE-d on väga oluline osa probleemi lahenduses. nüüd Swansea ülikool. jah, see on tõesti suurepärane näide, see oli üks äh, meie ähm, selline juhtumi uuring või näide selle äh, seminari, mida mainis proua Eriksonist. ma arvan, et see on väga kena näide sellest, kuidas erasektor saab kaasa aidata haridusvaldkonnas. näide sellest, kuidas kaasata erasektorit et äh, teadus- ja arendustegevust äh, ülikoolis arendada. ja ma arvan, et see on hea näide sellest, kuidas EFSI äh, võiks toimida erasektori vahendite kaasamisel. ma olen näinud, et paljud liikmesriigid, nagu näiteks Luksemburg, on ühe endise terasetööstuse paiga ümber kujundanud kõrgharidusasutuseks. ja oleme selli-, oleme sarnaseid tegevusi näinud ka mujal. sünergia, jah, muidugi ma arvan, EFSI on üks näide sellest, kuidas on meil sünergiat eesmärgid äh, saavutada. KEF-i sees on veel arenguvõimalusi, me püüame näiteks äh, luua omakapitalifonde, mis püüabki kasutada komisjoni äh, erinevatest allikatest tulevaid ressursse. tihtipeale võib tekkida probleem, et et ei ole võimalik taotleda laenu pangalt, muud finantsinstituudid, sest et mm, ei ole tagatud piisav maksevõimelisus kogu projekti perioodi jooksul. aga meie võime aidata projektidel saavutada vajalik finantsdistsipliin kogu projekti perioodi ajaks, nii et seda võimalust tuleks kindlasti kasutada hästi, suur tänu teile! jah, tõesti suur aitäh teile, härra Kruber, selle eest, et täna siin viibisite ja väga põhjalikult selgitasite meile olukorda. tegemist on tõsise väljakutsega Euroopa Liidu Parlamendi ja Komisjoni jaoks ja me kindlasti jätkame sellel teel, me teame, millega te tegelete, kuidas toimib teie organisatsioon ja ma usun, et järgmiseks sammuks oleks siis äh, leida ka proaktiivseid viise, kuidas äh, toetada äh, projekte Euroopas. ma arvan, et siin on ka kommunikatsioonil väga oluline roll. ka minu enda koduriigis. suur aitäh teile kõigile ja peatse kohtumiseni! Allora, colleghi, noi abbiamo ora un... Niisiis, head kolleegid. me nüüd äh, tutvume uuringuga, mis puudutab väga strateegilisi küsimusi. Please take your seat. Questo studio sul... Äh, Tegemist on siis ähm, uuringuga kultuuriinstituutide kohta väljaspool Euroopa Liitu. vabandust, kas te saaksite vaiksemalt olla? me peame oma tööga jätkama. jah yeah.. suur aitäh teile veel komisjonist ja tahaksin tervitada Yolanda Smithi, Clementina Dobõfi, kes siis tutvustavad meile kõnealust uuringut ja ma tahaksin ütelda, et selle uuringu eesmärgiks oli paremini mõista, milline on liikmesriikide kultuuriinstituutide strateegiline roll kultuuri Euroopa kultuuri levitamisel kolmandates riikides. ma arvan, et mm, tegemist on tõesti väga olulise küsimusega praegu. Te teate, me räägime ka uuest Euroopa kultuuristrateegiast ning eh, sellest tulenevalt eh, see uuring on meie jaoks väga, väga vajalik, see võimaldab meile jätkata ka tööd selles valdkonnas, volinik ka eile just äh, kinnitas üle äh, need eesmärgid, ka selle tööga seotud ka meie mm, kõrge esindaja välisasjades, Promogherini, ma tahaksin küsida teilt, millised võiksid olla head tavad, milline on äh, siin peituv potentsiaal, millised võiksid olla koostöövormid ja kuidas on võimalik osaleda instituutide läbi ka Euroopa projektides? liikmesriigide kultuuri instituutide liit on juba üheks võimalikuks partneriks, aga võib-olla oleks võimalik veelgi paremini ära kasutada ühiselt kogemusi ja seeläbi edendada kultuuriidentiteeti ning kultuuride vahelisi suhteid kolmandate riikidega. nüüd annaksingi sõna meie külalistele. peamegi üheteistkümneks lõpetama, nii et loodetavasti meil on piisavalt aega. palun. Thank you very much, Mrs Costa uh,. I... aitäh, proua Costa, ma sooviks tänada ka sekretäriaati, eh, et eh, meile anti võimalus eh, see uuring läbi viia ja seda teile täna tutvustada, nagu proua Costa ütles, tegemist on väga ajakohase äh, Ähm, uurimusega, sellepärast et praegu töötakse, töötatakse välja komisjonis uut kultuuridiplomaatia või kultuurisuhete strateegiat. proua Mogherini tõenäoliselt tuleb välja äh, uue ähm, teatisega sel aastal Euroopa Kultuurifoorumil ja see uurimus äh, kaks nädalat tagasi avaldati teie komisjoni koduleheküljel ja me oleme selle aja jooksul saanud väga positiivset tagasisidet, äh, mis eelkõige pärines kultuuriinstituutidelt. paljud neist äh, andsid meile teada, et nende arvates on tegemist väga olulise sammuga selles suunas, et luua uus Euroopa kultuurisuhete strateegia ja paljud is-. For us um,. Now I would like to. paljud äh, nimetasid seda isegi äh, kultuurisuhete piibliks äh, ja proua Kosta juba rääkis sellest uurimusest, et me tegelesime siis sellega, et me uurisime, et millist rolli saaks kultuuriinstituudid uues strateegias mängida, vaatasime nende ülesehitust uurisime seda, kas nende tegevusel on juba Euroopa mõõde ja ja hindasime, et millist rolli saaksid kultuuriinstituudid edaspidi mängida. ja siin on ära toodud need kultuuriinstituudid, mille tegevust me analüüsisime, neid kultuuriinstituute on kakskümmend üheksa kahekümne kahest liikmesriigist, te näete et mõnedel liikmesriikidel on rohkem kui üks kultuuriinstituut ja sellel võivad olla poliitilised või siis ajaloolised põhjused. tahaksin siin komisjonis rõhutada ka seda, et see mõte, et meil oleks äh, kultuurisuhete ja välissuhete strateegia, see mõte on pärit Euroopa Parlamendist. aastal kaks tuhat üksteist võeti vastu resolutsioon ja selle tulemusena käivitus siis ettevalmistav tegevus, mida rahastas parlament, aga mida viis läbi siis Euroopa Komisjon koos kultuuri instituutide ja väliste konsultantidega nagu meie. ja see ettevalmistav tegevus on üsna oluline, sest see näitas, et kolmandad riigid kogu maailmas meeldi teevad koostööd Euroopaga kultuuri vallas, selle asemel, et ähm, arendada suhteid lihtsalt eraldi iga liikmesriigi, liikmesriigiga ja töötate välja ka mõningad praktilised soovitused, kuidas Euroopa Liit võiks äh, seda tööd edasi arendada, kuidas oleks võimalik äh, seda tegevust parandada ja see ettevalmistav tegevus äh, on olnud väga suureks inspiratsiooniallikaks paljude tegevuste puhul, mida Euroopa institutsioonid on teinud, muuhulgas parlament, seda arutati kultuurikomisjonis koos äh, Äh, väliskomisjoni liikmetega, teie juht, juhatasite seda koosolekut ja töötati välja siis arvamus ja selles samuti viidati äh, ettevalmistavale tegevusele. praegu pärast ettevalmistavat tegevust arvame meie, et äh, see on väga oluline, et Euroopa Liit saaks kasutada oma kultuuri, loom, loovtööstust, see on väga oluline Euroopa Liidu jaoks, kuna see võimaldab Euroopa Liidul paremaid suhteid luua inimestega, kes elavad väljaspool Euroopa Liitu, need suhted põhinevad siis usaldusel, vastastikusel mõistmisel ja need parandavad siis ka Euroopa Liidu kuvandit väljaspool. kui me räägime kultuurist, kultuuridiplomaatiast, kultuurisuhetest, siis me viitame kultuurile laias mõttes. me siis äh, hõlma, see hõlmab ka äh, sporti, haridust, kodanikuühiskonna arendamist ja Euroopa Liidu põhiväärtuste jagamist ja tahaksin, et kui me räägime sellest, kuidas äh, uuendada kultuuridiplomaatia käsitlemist Euroopa tasandil, siis äh, seal on ka uusi lähenemisvõime, äh, lähenemisviise, vaja on ähm, koostööprojekte arendada, inimestevahelisi suhteid edendada, projekte, mis edendaksid vastastikust mõistmist ja dialoogi. me ei viita siin lihtsalt ürituste organiseerimisele või sellele, et iga kultuuriinstituut äh, lihtsalt oma kultuuri edendaks, me tahame sellest kaugemale minna, me tahame äh, sest me arvame, et Euroopa Liidu liit võiks tõesti äh, anda lisaväärtust sellele mõõtmele. ja annan nüüd sõna kolleeg Clementinile, kes räägib kultuuriinstituutide rollist ja ülesehitusest ja peamistest tegevustest. aitäh, Jolanda, selle sissejuhatuse eest, selle uurimuse raames käsitlesime kultuuriinstituutide eripärasid, neid äh, kultuuriinstituute on väga erinevaid, nende suurus on väga erinev, nende haldusmudel on väga erinev, nende kaasatus Euroopa Liidu edendamisse, Euroopa Liidu projektidest rahastuse saamise osas on ka väga palju erinevusi, aga missioon on neil sarnane, tegemist on kultuuri, keele ja Äh, vastavate riikide mm, tutvustamisega ning kui me vaatame, millega need kultuuriinstituudid tegelevad äh, välismaal, siis me näeme, et äh, tegemist on väga suure võrgustikuga, seal töötab kolmkümmend tuhat töötajat ja eelarve on siis rohkem kui kaks koma kolm miljardit. ja Äh, esindatud on kultuuriinstituudid saja viiekümne kuues riigis väljaspool Euroopa Liitu ja kokku on siis tegemist kahe tuhande ühesaja seitsmekümne äh, esindusega. ja on, äh, ja kus need instituudid siis asuvad? on toimunud väike nihe et ähm, prioriteetseteks pida-, peetakse pigem nagu geopoliitilisi äh, lähtekohti, on äh, ida- ja äh, lõunapiirkond, see peegeldab uusi ähm, temaatilisi prioriteete, võitlus radikaliseerumise vastu, ähm, rändeküsimused, kultuuride ja uskude vaheline dialoog ja see on vägagi kooskõlas Euroopa Liidu projekt, prioriteetidega. ja nüüd kultuuriinstituutide Euroopa mõõde, neil ei ole tegelikult mingit selgesõnalist äh, missiooni äh, või mandaati edendada Euroopa Liitu või Euroopa Liidu äh, põhiväärtusi, aga tegelikult seda tehakse konkreetsete tegevuste kaudu. Eh, kultuuriinstituudid on koondatud kahte ähm, võrgustikku, üks on EUNIC, millest rääkis just proua Costa, see on suhteliselt äh, värske kümneaastane võrgustik, mille globaalne peakorter on äh, Brüsselis ja erinevad klastrid on siis üle kogu maailma, tegemist on uue võrgustikuga, aga töötab väga aktiivselt oma strateegia kallal, kuidas olla paremini organiseeritud, kuidas olla selle uue kultuuri ja välissuhete strateegia oluline osapool ja siis More Europe, äh, selle lõid siis EUNIC-i liikmed ja mõned teised organisatsioonid selleks, et seda äh, protsessi veelgi kiirendada, luua see uus strateegia ja mõned kultuuriinstituudid omavad äh, ka oma büroosid Brüsselis, kes on siis nende kontaktpunktid, kes äh, aitavad ka nende võrgustikul Euroopa Liidu vahenditest raha saada ja siis on need klastrid, mida on viiskümmend üheksa, viiskümmend neist on kolmandates riikides, mitte kõik need äh, ei ole korralikult organiseeritud või väga hästi toimivad, aga nad võiksid olla võtmetähtsusega selleks, et äh, lisada see Euroopa mõõde kultuuritegevusele EUNIC klaster toob mind järgmise teemani Euroopa Liidu rahastatud projektideni, sest kultuuriinstituudid on juba kaasatud nendesse projektidesse, aga siin on nüüd äh, need suuremad välja toodud, millel on võimalus, äh, rohkem võimalusi ja rohkem võimekust äh, neid projekte juhtida, nad võiksid mängida veelgi strateegilisemat rolli ja meil on kaks väga huvitavat äh, kat-, teist äh, nähtust, äh, kus tehakse, mm, klustrid teevad tööd Euroopa delegatsioonidega Jordaanias ja Tuneesias ning vii-, Tuneesia puhul on see klaster saanud väga suure eelarve selleks, et koos Euroopa Komisjoni delegatsiooniga siis ellu rakendada Tuneesia kultuuriministeeriumiga koos äh, kultuuriprogrammi. ja siis äh, siin nüüd kolleeg räägib äh, siis nii erinevatest kultuuriinstituutide Mm, tugevatest ja nõrkadest külgedest, et kuidas saaks kultuuriinstituudid anda oma panuse kultuuripoliitikasse, selleks et sellele küsimusele vastata, me peame analüüsima nende tugevaid ja nõrku külgi, võimalusi ja ohte, sest oht, ohud on samuti olemas, me oleme põhimõtteliselt näinud seda, et kultuuriinstituudid pak-, kultuuriinstituutidel on palju eeliseid ja need võiksid äh, tihti kompenseerida nõrku külgi Euroopa Liidu institutsioonide nõrkusi. üks näiteks äh, see, et puudub täielik pädevus kultuurivaldkonnas ja et äh, kult-, Euroopa Liidu delegatsioonid ei ole väga kogenud, kui tegemist on kultuuridiplomaatiaga. praegu on peaaegu sada nelikümmend Euroopa Liidu delegatsiooni ja ainult väga vähesed neist, minu meelest kolm tükki, omavad töötajad, kes tegeleb kultuuriga. ülejäänutel ei ole tegelikult eraldi töötajat, kes tegeleks kultuuriküsimustega. Äh, nii, ja tavaliselt on need siis näiteks mingi mm, äh, mõte on selles, et oleks mingi inimene, kes tegeleks pressiga, kellel oleks suhted kultuuriinstituutidega. millised on siis kultuuriinstituutide tugevad küljed? üks nendest on taristu ja ressursid, Clementin just rääkis sellest. Nad annavad Euroopa Liidule võimaluse saada nendest kasu ja vältida kattuvate struktuuride loomist ja see, kui välditakse kattuvusi, see on alati hea. ja võrgustikud. kuna paljud kultuuriinstituutidest on juba pikka aega olemas olnud, on isegi juhtumeid, kus kultuuriinstituudid on olemas olnud juba seitsekümmend aastat enne Rooma lepingu allkirjastamist. see tähendab seda, et neil on olnud võimalus luua väga laiaulatuslikke võrgustikke, kaasata kodanikuühiskondi kolmandates riikides, kus ja neis töötavad siis ka töötajad, kes tegelevad siis kultuuri, haridusküsimustega ja omavad kontakte kultuuritöötajatega nendes kolmandates riikides ja nagu ka mainitud, neil äh, võivad olla ka head sidemed Euroopa äh, delegatsioonidega. tahaks välja tuua selle, et neid peetakse usaldusväärseteks partneriteks, äh, seda nii inimeste kui kolmandate riikide poolt ja neid ei peeta propaganda äh, instrumentideks ja see on tänapäeval väga oluline, kus meil on väga palju probleeme, kuna üle kogu maailma on väga palju kriise ja meil on vaja uusi meetodeid, kuidas inimesi kaasata, kuidas lahendada neid probleeme, mis meil globaliseeruvas maailmas on. ja nende oskusteave, erialateadmised, neil on väga palju strateegilisi teadmisi äh, kolmandates riikides toimuvast ja me arvame, et äh, need teadmised äh, võiksid olla väga suureks kasuks ka Euroopa Liidu delegatsioonidele, nad võiksid nõustada delegatsioone selles osas, et mida võiks ja kuidas võiks kolmandates riikides toimida to, sest meil on ähm, kogemusi kultuuriprojektide ja Euroopa projektidega, aga nüüd nõrgad kohad tooksin välja peamise, et äh, neil ei ole korralikku mandaati. enamus kultuuriinstituutidest omavad spetsiifilist mandaati, et nad äh, peavad tegelema oma riigi kultuuri edendamisega statuutides või äh, Ehm, missioonis on see kirjas, ehm, on ka mõningaid erandeid, aga seal reeglina ei viidata e, Euroopaga seotud tegevustele. nii et e, seda oleks vaja muuta, sest kui nende mm, ülesannetesse ette nähtud ei ole, siis e, ei ole seda arvesse võetud tööprogrammis, ei ole selle jaoks ette nähtud vahendeid, ei ole personali nii et see jääb tõesti alati nende tegevuses kõige viimasele kohale. ja võimalused. üks suurtest äh, võimalustest, mida meie nägime, on see, et äh, kõik kultuuriinstituudid soovivad äh, kohandada oma prioriteete vastavalt Euroopa Liidu prioriteetidele. Euroopa Liit peab tegelema strateegiliste partnerite ja Euroopa naabritega ja kõik kultuuriinstituudid vägagi toetasid sellist lähenemist. ja tooksin näite ka ohtude kohta, neid on päris mitu, aga eelkõige tahaksin välja tuua, et suuremad kultuuriinstitutsio-, instituudid on monopoolses seisundis näiteks, neil on suured eelarved, ja nad võiksid äh, siis äh, tõesti monopoliseerida selle kultuuri ja välissuhete jaoks äh, ette nähtud eelarve ja teistel kultuuriprojektidel võiks olla vähem võimalusi siis, ehkki need tegutsevad Euroopa raamistikus. ja nüüd meie soovitused. me tõesti arvame, et nad võiksid olulist rolli mängida, sest nad juba viivad läbi selliseid projekte ja me arvame, et nii Euroopa Liidul kui liikmesriikidel oleks kasu sellest, kui äh, kasutatakse rohkem ressursse ühiselt, kasu-, jagataks kogemusi ja võimekust, äh, see annaks Euroopa Liidule suurema nähtavuse oleks need tegevused, millega kolmandates riikides tegeldakse, oleksid äh, inimestele paremini nähtavad. me arvame, et äh, selleks, et seda saavutada, on vaja teatavatest põhimõtetest lähtuda, esiteks näiteks äh, tuleks taotleda seda, et valitsused annaksid kultuuriinstituutidele mandaadi, et neil oleks võimalus tegeleda Euroopa asjadega, et see oleks kind-, ka kuskil äh, sõnaselgelt kirjas, et see oleks täiesti selge. teiseks, et äh, kõik tegevused viidaks läbi äh, vastavalt nendele põhimõtetele, mis on kirjas ettevalmistavas tegevuses, et viiaks, viidaks läbi koostööprojekte ja kolmandaks, see on väga oluline minu meelest, on see, et peetaks kinni teatavatest kohustustest, et kultuuriinstituudid, millel oleks siis selline üle-euroopaline missioon, et äh, Neid innustatakse kirjutama alla vastastikuse mõistmise memorandumit Euroopa Komisjoniga ja Euroopa Välisteenistusega. ja seal siis oleks väga selgelt ära toodud, millised oleksid kõigi osapoolte kohustused. ja neljandaks tahaks rõhutada seda, et kultuuriinstituute innustatakse tegema koostööd vabaühenduste ja siis äh, avalike või eraorganisatsioonidega, see innustaks ka osalema üle-euroopalisi võrgustikke ja teisi kultuurivallas tegutsejaid, kes samuti saaksid siis tegutseda ka väljaspool Euroopa Liitu, millel oleks kindlasti mitmekordistav mõju. ja tuleks siis ka anda stiimuleid kultuuriinstituutidele, äh, konsultatsioon, rahaline toetus äh, projektidele, mis, äh, mida ühiselt läbi viidakse, et keskendutakse ressursside ühi-, koondamisele, ühisele kasutamisele, et keskendutakse Euroopa väärtuste edendamisele ja selle asemel, et ja selleks, et luua nüüd rohkem läbipaistvust ja tagada see, et kõik menetlused oleksid avatud ja läbipaistvad, arvame, et tuleks järgida kolme rahastamiskõlblikkuse kriteeriumit, kui tegemist on Euroopa Liidu rahastusega. kultuuriinstituudid peaksid ka omalt poolt rahastust saama, nad peaksid kõigepealt näitama, et neil on võimekus teha koostööd, teiseks tuleks tagada tasakaal suurte, väikeste ja keskmise suurusega eh, kultuuriinstituutide vahel, et kaasatud oleks ka väikesed, mitte ainult suured kultuuriinstituudid. ja väga oluline on ka see, et eh, peaks olema eraldi säte, milles oleks öeldud, et nii palju kui vähegi võimalik, peaksid nad tegelema all, hankega, et vastava valdkonna eksperdid eh, saaks tegutseda ja viimane asi, selleks, et Euroopa Liit saaks seda strateegiat rakendada, on meil äh, siin ka mõningad pilootprojektid ära toodud, mille kaudu saaks testida, et mis toimib ja mis ei toimi. me oleme saanud aru, et meil ei saa olla äh, mingit üldist strateegiat, mis alati sobiv oleks, vaid me peame keskenduma erinevatele piirkondadele ja kui me kultuuriinstituutidega seda arutasime, siis äh, me saime teada, et nad on väga huvitatud Euroopa institutsioonidega koostööd tegema nendes piirkondades, kus neil on probleeme ja tooksin välja ühe pilootprojekti, see puudutab Euroopa maja loomist Iraanis. nagu te kõik teate, Iraanis toimub praegu avanemisprotsess Iraan soovib teha koostööd, soovib kultuurisuhteid arendada teiste riikidega. ja praegu on ainult ühel kultuuriinstituudil eh, Teheranis büroo, Austria kultuuriinstituudil on seal büroo, seal ei ole Euroopa delegatsiooni, nii et see võiks olla väga heaks võimaluseks luua seal Euroopa maja nii-öelda, kus saaksid siis tegutseda kultuuriinstituudid ja oleks võimalik eh, pakkuda teenuseid kohalikele, äh, ühiseid üritusi korraldada, tegeleda kultuurivahetusega, tegeleda ka haridusvaldkonnaga. ma arvan, et ma siin sellega ka lõpetaks, aitäh. suur aitäh, tõesti. mulle tundub, et meil õnnestus nüüd saada väga põhjalik pilt ja meil õnnestus samuti äh, näha, kuivõrd äh, oluline on selliste instituutide tegevus, millised on need vahelised suhted, äh, kuidas toimub riikidepoolne rahastamine ja samuti saime ülevaate nende poolt tehtavast tööst ning potentsiaalist, mida see endas kätkeb. rääkisite samuti nende toimimise puhul tugevatest nõrgadest külgedest te teate, et äh, te mainisite ka meie mm, pilootprojekti, mille eesmärgiks on siis luua rohkem äh, Euroopat. me näeme, et äh, see projekt võib saada ka rohkem tähtsust veel üldises raamistikus, aga praegu me näeme, et instituutidel ei ole oma nii-öelda mandaati, ei ole mitte midagi väga selget. muidugi edendatakse kultuuri, keelt ja muid äh, kultuuriga seotud teemasid, aga võib-olla oleks vaja neile anda ka Euroopa-põhisem mandaat. nüüd aga siinkohal annaksin sõna kolleegidele, kes sõna on palunud, kui siin on huvilisi Da Oriente, ecco, kolleeg Zver, scusa. härra Zver, palun. Hvala za predstavitev. suur tänu selle ettekande eest. mul oleks üks küsimus, nimelt mis on need põhimõtted, need universaalsed väärtused, millele peaks kultuuridialoog põhinema? ma ei ole kindel, kas need, mis teie välja tõite, on nad, on need kõige olulisemad väärtused, millel Euroopa põhineb. kas on veel küsimusi kolleegidelt? nüüd eh, muidugi saab sellele küsimusele vastata, kuid ka veel natukene laiendada ülevaadet. mina tahaksin küsida instituutide võrgustiku kohta, selle kohta, millised on nende võimalused Euroopa vahendeid kasutada. siin on oluline vältida seda, et monopol ei satuks ka kõige suuremate instituutide kätte. aga lisaks sellele me näeme, et osades riikides, mitte kõikides, mitte kõikidel liikmesriikidel pole kultuuriinstituute, oleks väga hea, kui toimuks rohkem koordineerimist ja töötataks rohkem koos. siin me rääkisime Iraanist, kus ei ole kultuuriinstituute, siis seal võiks ju võiksid ju äh, juba olemasolevad instituudid toetada teiste riikide tegevust. ja siin Euroopa kultuuri võiks siis levitada ka läbi selliste nii-öelda saatkondade ehk siis instituutide ja mitte ei äh, levitataks ainult ühe riigi kultuuri, vaid siis kogu Euroopa oma kas eh, kultuuriinstituudid on valmis eh, sellise euroopaliku mõõtmega ühinema, kas nad eh, on selleks valmis, kas see mandaat on neile südamelähedane? okei okay., okei okay,, thank you for your question. suur aitäh küsimuste eest. Euroopa väärtuste kohta pean ütlema, et kui me räägime Euroopa väärtustest, siis me viitame neile väärtustele, Äh, mida mainitakse Euroopa Liidu lepingus. artiklile kolm viitame täpsemalt äh, ja artiklile kakskümmend üks. me räägime demokraatiast, õigusriigist, äh, universaalsusest, inimõigustest, põhivabadustest, inimväärikusest, solidaarsusest ning samuti ÜRO põhiõiguste hartast. Okay, okay. Okay, um, well, we're coming back to, to actually the, the point that you made about the models of, of cooperation. koostöömudelite kohta. jah me rääkisime kultuuriinstituutide endiga ka sellest ja nemad ütlesid, et neil oleks vaja paindlikku koostöömudelit, millel mitmekihilist mudelit, see tähendaks seda siis, et ei ole vaja, et kõik kultuuriinstituudid igas riigis oleksid nüüd kaasatud. Need, kes tunnevad suuremat huvi ja suutlikkust äh, tegutseda, nemad võiksid olla kaasatud. ja samuti et siis töötaksid ka teiste nimel. näiteks Tuneesia puhul on, ma ei tea, kuus äh, või seitse kultuuriinstituuti, mis on kaasatud ning äh, mõned väiksemad ei ole kaasatud, sellepärast et neil ei olegi seal oma esindust. aga siis jah, sellest võiks olla kasu neile, kellel mõnes riigis ei olegi oma mm, mesindusi üldse. selline segamudel võiks olla, kõik ei peaks eh, kogu aeg eh, olema aktiivsed või osalema selles projektis, aga aga huvi puu-, huvi korral oleks siis võimalik eh, kaasata ka väiksemaid. Iraani puhul on meil muidugi huvi, aga kellelgi ei ole mingit kohustust osaleda hästi, ma ei tea, kas nüüd on veel äh, sõnavõtusoove, peate mõistma, et meil on olnud tõesti kaks päeva väga palju koosolekuid ning kolleegid on ammendanud oma suutlikkuse äh, ka aktiivselt osaleda. aga tahaksin küsida, äh, tahaksin lisada, et tõesti see uuring on väga huvitav. kas te soovite veel sõna? vabandust, jah, palun ja ma tahtsin küsida nende erinevuste kohta väärtuste puhul, sellepärast et osadest väärtustest te räägite kui Euroopa Liidu põhiväärtustest slaidil, aga need põhiväärtused, mida te nüüd mainisite, seda küll seal slaidil ei olnud näha, nii et ma tahtsin just selle kohta küsida aga ma olen kindel, et te kindlasti äh, hoiate au sees Euroopa Liidu jaoks olulisi väärtusi. okei okay. no.. jah, ma tahaksin tõesti sellele vastata sest kui me rääkisime väärtustest, see oli ainult üks slaidides, muidugi siin tuleks olla äh, natukene täpsem, aga siinkohal me üritame näidata, et üheks pilootprojektiks olekski arutada Euroopa Liidu äh, põhiväärtusi meie jaoks strateegiliselt oluliste riikidega või teiste riikidega, kes selliste asjade vastu huvi tunnevad. ma ei saa muidugi täna ju kõike siin slaidile panna. Mm. jah Eh, si posso capire l'obiezione, l'obiezione. jah, ma saan aru sellest, mis te ütlesite, sellepärast et siin tõesti viidatakse mõningatele üksikutele eh, õigustele, mis on osaks meie väärtustest, aga lisaks sellele on ju erineval tasandil veel eh, põhiväärtused, nii et ma mõistan täiesti sellest, millest te rääkisite no osad väärtused on jah, sellised äh, põhiväärtused, teised jällegi aitavad äh, ennetada diskrimineerimist. nii et jah, tõenäoliselt sellepärast te sõna võtsitegi, sellepärast et äh, meie see nimekiri, mida siin nägime, nüüd ei olnud päris see, mis muidu enamasti ikka aruteludes esile tuleb, aga hästi ma usun, et tõesti see uurimistöö on väga huvitav ja ma arvan, et oleks hea kasutada seda Eh, ka edaspidi, sellepärast et eh, see on teema, mida tuleks ära kasutada, me oleme tihtilugu eh, tähelepanu pööranud neile küsimustele ja me oleme tihti avaldanud ka soovi, et Euroopa Liidu delegatsioonid oleksid ka kultuuripoliitika ja hariduspoliitika osas rohkem kaasatud ja osaleksid oma missioonidega. mina Äh, näiteks äh, kohtusin Tuneesia Euroopa Liidu delegatsiooniga ja meie tahtsime, et äh, pööratakse selle delegatsiooni töö käigus ka mm, tähelepanu haridusküsimustele, nii et tegemist on ju tohutult suure võimalusega sellepärast et kaasatud on samuti kohapealsed inimesed, kes tunnevad olukorda väga hästi. ma usun, et seda olulist uuringut aga saate te veel mujalgi tutvustada, igastahes suur aitäh teile selle suurepärast eest. okei okay., sorry, eh, we finish our hästi, sellega on koosolek lõppenud, suur aitäh kõigile, kõikidele osalejatele ning kas komisjon soovis midagi? ütelda? ja, ja võime teid ka ära kuulata, vabandan väga. olen natukene väsinud. Underestimate your presence here <laughs> Please uh, take the floor for. palun võtke sõna. jah, aitäh, ma teen lühidalt, aga ma tahtsin ütelda, et komisjon toetab seda raportit sellepärast, et nagu öeldud, see tuleb väga õigel ajal. nagu te teate, me töötame praegu välistalitusega Ehm, avalduse ümber, äh, mis puudutab Euroopa Liidu kultuuripoliitikat äh, ja selle välisaspekte ja ma võin ütelda, et äh, see teatis põhineb siis inimestevahelistel kontaktidel. see leiab kajastamist ka meie välistegevuses nii et äh, meie pakume siis välja alt üles lahenduse ja kultuuriinstituudid muidugi mõista mängivad siin äh, ka väga suurt rolli ja ma tahtsin äh, siinkohal mainida, et meil on juba väga hea koostöö kultuuriinstituutidega. Nemad tegelikult on eeltöö ära teinud, väga suured konsultatsioonid leidsid aset liikmesriikidega ning strateegiliste partneritega ning kolmandate riikidega nii et kaasatud on mitte ainult kultuuriinstituudid, vaid ka kohapealsed äh, sidusrühmad. ja võib-olla te mäletate, Creative Europe rahastab projekti EUNIC ning äh, nemad on kindlasti samuti meie võtmepartneriks strateegia elluviimisel meil on väga tihti, tihedad äh, suhted seega EONIK-iga. tegemist on uue nägemuse, uue strateegiaga siinkohal ja vastab igati sellele, mida me soovime saavutada. ja viimaseks partnerlusvahendite raames me oleme praegu käivitamas kultuuridiplomaatia platvormi mis põhineb jällegi ka kultuuriinstituutide tööl ning seal pakutakse siis Euroopa institutsioonidele poliitilist nõu, kuid samuti tegeletakse kultuuridiplomaatia elluviimise ja ka koolitusega. nii et tõesti, see on alati olnud osaks meie tööst, suhted muutuvad kultuuriinstituutidega üha tihedamateks ja loodame ka väga heale koostule, tööle tulevikus. suur aitäh teile kultuuri- ja hariduse peadirektoraadist. Teie tegelete siis kultuuri ja mitmekesisusega eelkõige? ka volinik rääkis sellest, et on vaja tihedat koostööd teha uue kultuuridiplomaatia strateegia raames ka Mogherini on rääkinud sellest. ma usun, et see töö äh, toob endaga kaasa häid tulemusi ja me näeme juba, et te olete valmis ka käivitama platvormi. Äh, teete teatud koostööd EUNIC-iga, nii et äh, see on juba sellise natuke proaktiivsem lähenemine ja võimaldab tugevdada Euroopa Liidu välispoliitikas ka kultuuri aspekti. suur aitäh teie panuse eest, ma tahaksin nüüd meelde tuletada, et järgmine koosolek toimub neljateistkümnendal märtsil kell kolm ja seejärel viieteistkümnendal märtsil kella üheksast kuni kaheteist kolmekümneni ning kella kolmest siis poole seitsmeni õhtul. suur aitäh teile kõikidele, ka sekretäriaadile, poliitikaosakonnale ja äh, aitäh ka komisjonile ning äh, esimest tänab samuti tõlke. ma palun, et te aga nüüd lahkuksite, sellepärast et me jätkame koordinaatorite koosolekuga ja paluksin, et lahkuksid asjasse mittepuutuvad isikud.